Euh, kallid kolleegid, teen ettepaneku alustada tuletan teile meelde, et täna keskendume me oma töös sellele, kuidas Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarved üksteist täiendavad. eriti keskendume me struktuurifondidele ning äh, ühtekuuluvusfondile ja seda kõike Euroopa poolaasta eesmärkide saavutamise kontekstis. seda nii Euroopa Liidus kui ka liikmesriikides ma tahaksin siin tervitada härra Filippos Sahinidist, kes on Kreeka eelarvekomisjoni aseesimees ja kes juhatab koos minuga täna meie töösessiooni, mina ise olen siis Alain Lamassoure, Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni esimees. lisaks on siin ka Maria del Mar Angulo Martines, kes on Hispaania senaator ja kuulub äh, riigirahanduse eelarvekomisjoni, lisaks ka Birute Vesaite, kes on majanduskomisjoni ning äh, Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Leedu Leedu äh, Seimist. ja siis on meil siin ka Valter äh, Tehva, kes on Euroopa Komisjoni äh, linnaplaneerimise ning regionaalarengu peadirektoraadist. nüüd võtavad kõigepealt sõna meie esinejad. palun teie samal ajal täitke aga ära see vorm, mis teie ees on, kui te sõna soovite. selle alusel on veel teil võimalik ka sõna saada. reeglid on samad nagu eile täiskogul ja ka täna erinevatel koosolekutel, ehk siis iga Euroopa Parlamendi saadiku kohta saavad sõna kaks liikmesriikide parlamentide saadikut me üritame tagada nii poliitilise kui geograafilise tasakaalu. nüüd paari sõnaga sissejuhatuseks. see praegune nädal toimub Euroopa poolaasta raames ja ühtlasi ka eelarve stabiilsus, eelarve stabiilsuse lepingu ellurakendamise kontekstis, selle lepingu raames on ette nähtud parlamentidevaheline koostöö selleks, et tagada parlamentaarne järelevalve ning ühtlasi tagada ka avalik arutelu. ja seda nii nii Euroopa poolaasta küsimustes kui ka stabiilsuslepingu raames, mis puudutab siis pigem liikmesriike ja mitte niivõrd Euroopa Liidu institutsioone. me leppisime kokku Kreeka eesistujaga Äh, siis meie töömeetodi, nimelt äh, eile-üleeile olid meil täiskogu sessioonid ja nüüd täna siis oleme jagunenud erinevatesse töörühmadesse. me räägime äh, majandus liidus majanduspoliitika koordineerimisest, ühtlasi ka sotsiaalpoliitikast ja äh, sotsiaalsest mõõtmest laiemalt ning ka sellest, kuidas Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide eelarved üksteist täiendavad. Euroopa Liidu eelarve on siis põhimõtteliselt kahekümne üheksas eelarve, mis lisandub liikmesriikide eelarvetele, SKT mõttes on see üsna väike, üks protsent Euroopa Liidu SKT-st aga samal ajal äh, arvestades selle eelarve majanduslikku mõju, siis on see vägagi oluline. üheksakümmend neli protsenti Euroopa Liidu eelarvest ehk siis umbes sada nelikümmend miljardit kasutatakse äh, otseselt erinevateks majanduslikeks tegevusteks ning investeeringuteks ajalooliselt jah, tõepoolest meie endi halduskulud on protsentuaal, protsentuaalselt üsna suured, nii see lihtsalt on kujunenud. ja ühtlasi on siin ka äh, valdkondi, millega meie ei tegele, kuna need on otseselt liikmesriikide pädevuses. nüüd, arvestades praegust hetke, mil terve Euroopa Liit on põhimõtteliselt äh, majanduslanguse ääre peal, ta kõigub majanduslanguse ja majanduskasvu taastumise vahel. Kreekas on väga karm majanduslangus juba mitu aastat ja Euroopa Liit siis tervikuna äh, on seal ääre peal. nüüd liikmesriigid on pidanud äh, sellest tulenevalt väga palju pingutama, et oma riigi rahandus jälle korda saada ja on väga äh, pidanud ka pingutama just nimelt konkurentsivõime suurendamise nimel. Euroopa Liidu eelarve, mis on siis äh, ikkagi äh, just nimelt selline sekkumise ja investeeringute eelarve, seda tuleks kasutada just nimelt selleks, et üleüldised Euroopa Liidu eesmärgid saavutataks meil on kasutada struktuurifondid ning samuti ühtekuuluvusfond. Need on abiks Euroopa Liidu liikmesriikidele ja moodustavad Euroopa Liidu eelarvest umbes kolmkümmend, nelikümmend protsenti. ja nüüd siis põhimõtteliselt me räägime perioodist kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, mis oli ju väga keeruline. võtmesõnaks siin on majanduskriis kas meie poliitika on suutnud olla toeks liikmesriikidele, kas me oleme näinud, et osades liikmesriikides on fondide kasutamise määr üsna kõrge, teistes jällegi äh, hoopiski väiksem. kriisi kontekstis tahtsime me assigneeringuid suunata võib-olla siis mujale, võib-olla äh, pigem lühiajalistele eesmärkidele, samal ajal kui pikaajaliselt äh, tegutsedes oleks võimalik saavutada hoopis olulisem konkurentsieelis. aga igal juhul kõigest sellest tulenevalt on väga oluline, et me saame kõikidelt teada, mis töötas, mis ei töötanud, kas süsteem on toimiv eelmisel aastal käisid läbirääkimised struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi äh, üle just nimelt perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, peamised arutelud toimusid Euroopa Parlamendis ja Regionaalarengu Komisjonis, kas need muudatused on õiged, kuidas valmistame ette tööd järgmiseks äh, programmiperioodiks Euroopa Liidu tasandil tõstatub ikka ja jälle küsimus, et kas fondi vahendite jagamine projektide vahel nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt on õige paljudes või mõnedes liikmesriikides jaotuvad need vahendid väga suur, suure hulga projektide vahel, on lausa kümneid tuhandeid erinevaid projekte, kas sellises riigis on majanduslik mõju fondi vahenditel samasugune kui riikides, kus need vahendid suunatakse võib-olla paari suurde projekti? nii et jällegi siinkohal tahame just nimelt teie panust, tahame kuulda teie kogemustest, mis on kindlasti riigiti väga erinevad ja teiselt poolt ka siis loomulikult äh, kvaliteedi küsimus, me ei keskendu ainult äh, nende investeeringute kogusele ja projektide hulgale. nüüd äh, kõigepealt annan sõna esinejatele, igalühel on siis viis kuni kümme minutit selleks, et rääkida kas oma olukorrast oma liikmesriigis või siis komisjoni kontekstis, olenevalt inimestest, ja kõigepealt on sõna härra Walter Tehvat, kes on Euroopa Komisjoni ühe peadirektoraadi direktor. suur aitäh, daamid ja härrad. ma olen väga tänulik selle kutse eest meie tänasele koosolekule, mis on ju vägagi tähtis, mis koondab siin Euroopa Parlamendi saadikke ning liikmesriikide parlamendisaadikuid kõigepealt ma tahaksin tänada eelarvekomisjoni äh, toetuse eest ühtekuuluvuspoliitikale, mis lubas meile eelmisel aastal kasutada äh, Regio peadirektoraadis nelikümmend kolm miljardit, mis on äh, täiesti ajalooline number. aasta lõpus oli veel üheksateist miljardit kulutamata lihtsalt sellepärast, et ei olnud lihtsalt piisavalt vahendeid, see tähendab seda, et me vajame teie toetust ka tulevikus. täna tahaksin ma rääkida sellest, millist rolli mängisid struktuurifondid ja investeeringud töökohtade loomisel ja majanduskasvus, nüüd täiesti teistsuguses majanduskontekstis. majanduslik olukord on ju täielikult transformeerunud tulenevalt kõige hullemast majanduskriisist Euroopa Liidu ajaloos. pärast kriisi on ka tegelikult majanduspoliitika muutunud. nüüd koordineeritakse majanduspoliitikat Euroopa Liidu tasemel hoopis rohkem ja seda siis just nimelt Euroopa poolaasta kaudu. ma tahaksin kiirelt teha ülevaate sellest, mida me perioodil eh, oleme teinud perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja siis rääkida ka sellest, mida, mis on meil plaanis aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. kriisiolukorras varemalt erinevad majandusmudelid on ka näidanud, et ühtekuuluvuspoliitika äh, on suurendanud SKT-d eh, umbes üks protsent peamistes riikides, kes ühtekuuluvusfondidest vahendeid saavad. võib-olla teile tundub, et üks protsent ei ole just palju, aga tegelikult üks protsent SKT-st on päris eh, suur hulk, eriti kui arvestada, et tegelikult eh, Euroopa Liidu SKT-st ühtekuuluvusfondi vahendid kujutavad vaid null koma kolm protsenti. nii et äh, seega kui ühtekuuluvusfondi meil ei oleks, siis põhimõtteliselt oleks äh, SKT nendes riikides, kus ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutatakse, võinud olla lausa ühe protsendi võrra väiksem nüüd kõige uuemad andmed on meil aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaksteist, siin on näha näiteks loodud töökohtade arv, ühtlasi mitu ettevõtet on saanud meilt toetust, ühtlasi raudteeprojektid, samuti lairibaühendus, joogivee puhastamine linnapiirkondades ja mis puudutab sotsiaalvaldkonda, siis väga tähtis on teada, et Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest on põhimõtteliselt kasu saanud viisteist miljonit äh, või selle fondi vahendite kasutamises on osalenud viisteist miljonit inimest aastas. ühtekuuluvuspoliitika on panustanud majanduskasvu ning töökohtade loomisesse ka kriisiaastatel, aga paraku väga kahetsusväärselt on arenenud ja vähem arenenud piirkondade vahel erinevused esimest korda nüüd kasvanud. nii et kriisi alguses jah, oli tendents positiivne, need erinevused muutusid väiksemaks, kuid nüüd on need hakanud jällegi kasvama. ja see on ühtekuuluvuspoliitikale tõeliseks väljakutseks. mida me konkreetselt teinud oleme? aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist tegelikult olid fondid paika pandud juba enne kriisiaastaid, nüüd kriisiga aga olukord muudus, muutus kapitaalselt ja me pidime sellega ka arvestama nagu te teate, siis ühtekuuluvusfondid töötavad järgmiselt, nimelt Euroopa Liidu vahenditest kaasrahastatakse liikmesriikide vahendeid, nii et selline ühine haldamine. nüüd kriisi aastate jooksul aga sattusid nii piirkondlikud riigi kui ka Euroopa Liidu eelarve siis väga suure surve alla ja me pidime sellele ka reageerima ja seda me tegimegi Euroopa Liidu kaasrahastamismäära suurendades selleks, et vähendada survet liikmesriikide eelarvele. ja siin te näete e, ettemakseid näiteks aastast kaks tuhat üheksa, kuus koma kaks miljardit, suurendasime nii palju kui võimalik Euroopa Liidu poolset kaasrahastamist programmides, nii et maksimumini see siis viis selle umbes kahekümne üheksa miljardini ja me oleme lausa suurendanud maksimaalset kaasrahastamismäära üheksakümne viie protsendini. nii et me oleme siis suutnud reageerida keerulisele riigi rahanduse olukorrale liikmesriikides. kriisiaastatel majandustegevus kuivas kokku ja ei olnud enam loogiline vaid soodustada ettevõtlust, soodustada innovatsiooni, näiteks toodete osas, me pidime ikkagi tagama ka VKE-de ellujäämise, äkitselt olid VKE-d väga keerulises olukorras, neil puudus üleüldse ligipääs laenuvahenditele nii et seega me muutsime ka määrust nii, et abikõlbulikuks osutuksid ka VKE-d, näiteks nende käibevara soetamiseks, samuti energiatõhususe suurendamise investeeringud ja nii edasi, nii et me põhimõtteliselt kohandasime siis abikõlbulikkuse kriteeriumeid kriisiolukorrale ja loomulikult me pidime lõppkokkuvõttes suunama fondi vahend, fondide vahendid sinna, kus seda, neid kõige rohkem vaja on. meil on siis need teemapõhised vahendid kuskil kolmteist protsenti kõikidest vahenditest, näiteks VKE-de toetamine, noorte garantii ja kõigest sellest on kasu umbes miljonile noorele ning viiekümnele tuhandele väikeettevõttele. nagu te näete, siis ühtekuuluvuspoliitika on mänginud olulist rolli kriisiolukorras. ja see toetab jätkuvalt nii töökohtade loomist kui ka majanduskasvu. samas pean siiski tunnistame, et me oleme seda teinud äh, justkui äh, võideldes nende tagajärgede vastu ja mitte ette. nüüd järgmisel programmiperioodil on meil võimalik tegele-, tegutseda hoopis struktureeritumalt ja seda ikka selle nimel, et töökohtade loomine oleks maksimaalne ning toetus majanduskasvule samuti. nüüd järgmine programmiperiood, äh, ühtekuuluvuspoliitika meie nägemuse kohaselt kujutab endast majanduspoliitika ühte olulisemat alustala ja ma tahaksin ka selgitada äh, läbi selle kolmnurga, milline on Euroopa poolaasta raames siis poliitiline loogika, kõigepealt äh, eelarve konsolideerimine loomulikult ilma korraliku riigirahanduse olukorrata ei ole võimalik tagada ei majanduslikku ega sotsiaalset arengut, on vaja rakendada ellu struktuurireforme, ka korrigeerida turgude toimumist, toimimist, muuhulgas tööturu toimimist, tuleb parandada haridussüsteemi, samuti teadus- ja arendustegevust, suurendada ettevõtete konkurentsivõimet ja majanduse konkurentsivõimet tervikuna ning samuti kohandada või kogu poliitikat uuele demograafilisele olukorrale. aga struktuurireformidest ei piisa. nii et äh, põhimõtteliselt äh, nüüd on siit puudu see kolmas jalg, sellepärast et äh, kui toolilt ju üks jalg alt ära võtta, siis kukub see lihtsalt pikali. ja siin see vasak alumine kolmnurga nurk, just nimelt siin ongi need Euroopa Liidu vahendid tulevikus äh, oleme meie lahutamatu osa Euroopa Liidu liikmesriikide majanduspoliitikast ja loomulikult ei ole kolmnurgal mitte ainult need kolm nurka, vaid on ka küljed, mis neid nurki ühendavad. ja need kolmnurga küljed siis äh, on äh, seosed ja ka kujutavad endast mõningaid uuendusi järgmises programmiperioodis. näiteks kui me vaatame seost eelarve konsolideerimise ning äh, investeeringute ja majanduskasvu toetamise vahel, seal on näiteks need, äh, see kurikuulus äh, makromajanduslik tingimuslikkus, kui ei peeta kinni kohustustest, mis endale on võetud eelarve konsolideerimise programmi all, siis sellel on ka omad tagajärjed. vastupidises suunas aga me loodame, et eelarve konsolideerimise raames ikkagi säilitatakse sellised kulutused, mis äh, soodustavad majanduskasvu. nüüd äh, majanduskasvu nurk ning struktuurireformide nurk, nüüd äh, need tingimused, vaid siis, kui teatud juriidilised ja poliitilised tingimused on täidetud, saab investeerida või on mõtet investeerida, sest et vaid sellistel tingimustel saavad investeeringud ka olla tõhusad. näiteks enne, kui me hakkame investeerima eh, näiteks eh, prügist energia tootmisesse, peab kõigepealt olema paigas eh, jäätmemajandus. nii et kõigepealt peab jäätmeid ümber töötlema ja alles siis saab hakata neist tootma energiat jällegi, kui tahame toetada VKE-sid, siis saab seda teha ju vaid siis, kui ettevõtluskeskkond on positiivne. see tähendab, et ähm, ettevõtete loomine näiteks ei tohiks olla liiga kallis ning ka ettevõtete äh, omamine üleüldse. nüüd jällegi vastupidises suunas, siin on ka seos nimelt äh, struktuuri fondid on abiks ka struktuurireformidele, näiteks tehnilistes küsimustes, transpordistrateegiate väljatöötamiseks, jäätmemajanduse strateegiate väljatöötamiseks ja nii edasi. nii et te näete, et see kõik on siis selline üks suur süsteem ja kõige selle keskel asuvad Euroopa poolaasta ja sellest tulenevad riigipõhised soovitused. kui me tõepoolest tahame, et meie poliitika mängiks olulist rolli majanduskasvu soodustamises ning töökohtade loomises, siis peame me keskenduma tulemustele. see tähendab, et me keskendume konkreetsetele asjadele, esimees juba sellele ka viitas, ühelt poolt siis temaatiliselt ja teiselt poolt rahaliselt. me peame keskenduma sellele, mis kõige rohkem soodustab majanduskasvu, innovatsioon, teadus- ja arendustegevus, väikeettevõtted, kogu digimajandus, inimressursid ja nii edasi. võib-olla teile tundub, et need eesmärgid on üsna üldised seda küll, aga äh, sellest tulenevad ju juba konkreetsed programmid, mis on loodud täpselt nende eesmärkide saavutamiseks. loomulikult, kui riik programmi hakkab ellu rakendama, siis peab ta arvestama oma riigipõhiste soovitustega ja kohandama programme nii piirkondlikele kui ka riiklikele eesmärkidele nii et peab ühendama äh, teadustegevuse, ülikoolid, ettevõtted ja avaliku sektori. programmid äh, peavad olema ikkagi strateegiliselt äh, konkreetse definitsiooniga, peab olema selge, millist muutust üritatakse saavutada, peavad olema korralikud näitajad, et siis saaks ka mõõta muutusi ning hinnata programmide toimimist ja programme siis lõppkokkuvõttes suunatakse või need programmi vahendeid suunatakse sinna, äh, kus on võimalik saavutada kõige äh, paremad eesmärgid. nii et investeeringud peavad olema tõhusad ja nii me selle ka tagame. kahe tuhande neljateistkümnes aasta on pöördepunktiks selles programmis seda sellepärast, et just kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nüüd need programmid heaks kiidetakse ja programmidest oleneb see, kuidas me töökohtade loomise majanduskasvu toetamisega tulevikus ka hakkama saame. eelmisel aastal juba kiideti heaks sellekohaste seadusandlust, on, kiideti heaks ka eelarve kolmsada kakskümmend viis miljardit läheb siis ühtekuuluvusfondile, põllumajanduspoliitikal üle neljasaja miljardi, nii et need on jah, tõesti suured summad. esimesena esitavad liikmesriigid oma partnerluse kokkulepped, tegemist on üsna üldiste dokumentidega, kuid see nendes peab siiski tõestama seda, kuidas nad kavatsevad eh, reageerida konkreetsetele riigipõhistele soovitustele partnerluskokkulepped peavad ka kaasama kõiki erinevaid sidusrühmi liikmesriikides. nüüd aasta lõpupoole juba äh, kiidetakse heaks äh, operatiivprogrammid, kus keskendutakse juba äh, konkreetsetele meetmetele, mida ellu rakendada, mille eesmärgiks on töökohti luua ja majanduskasvu soodustada. nüüd me kõik ühiselt pingutame samade eesmärkide nimel, seda nii piirkondlikult, riigi tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil, seda selleks, et need programmid tõesti oleksid võimalikult tõhusad ja et nad tagaksid nutika jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu. me ei saa jätkata samamoodi nagu siiamaani me peame keskenduma tulemustele. ja ma loodan teie toetusele ka äh, nendes jõupingutustes. suur tänu härra peadirektorile selle väga selge ettekande eest. palun nüüd härra Saginidis. aitäh. meie kes me esindame siin äh, Kreeka parlamenti, tahaksime äh, tervitada kõiki, kes esindavad Euroopa Parlamenti ning liikmesriikide parlamente, sest ma arvan, et kõik need kohtumised, mis leiavad aset äh, selle parlamentidevahelise nädala jooksul, on mitte ainult liikmesriikide parlamenti ja Euroopa Parlamenti ühendavad, vaid on väga kasulik selleks, et äh, tutvustada paremini Euroopa poolaastat. ma arvan, et me oleme kõik ühel nõul, et selline suhtlemine viib paremale mõistmisele ning aitab kaasa paremat koordineeritust majanduspoliitika puhul see meie tänane teema on täiesti õigeaegne, vajalik ja kasulik kriis on juhtinud äh, avalikkuse tähelepanu äh, eelarve konsolideerimisele ja ähm, keerukatele reformidele. lisaks sellele on Euroopa eelarve tihtipeale seostatud äh, kibedate lahingutega erinevate erinevate institutsioonide, netomaksjate, netokasusaajate vahel. Euroopa eelarve ja selle põhilised instrumendid nagu struktuurifondid ja ühtekuuluvusfond, millest me täna räägime, on palju rohkem kui lihtsalt eelarve, vaid ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtus on see, et tegemist on peamise vahendiga sotsiaalse ühtekuuluvuse, majanduskasvu ja tööhõive edendamisel, samal ajal on tegemist poliitikaga, mis on mõeldud nendele, kes on kõige suuremas hädas. see oli ka Euroopa majanduse taastumise plaani keskmes, mis võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal ning hiljutised meetmed nagu suurendatud kaasrahastamine, top-up, ja ümberprogrammeerimine näitavad, kui oluline on struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi panus majanduse taastamise püüdlustesse. Need meetmed olid ja on väga oluliseks abiks suurtes jõupingustustes, mida minu koduriik ja selle kodanikud on ette võtnud, et majandus kriisi lahendada, mis on muutunud ka sotsiaalkriisiks. ühtekuuluvuspoliitika eh, investeerib praeguse programmi jooksul Kreekas üle kahekümne miljardi euro ja praegu on umbes kuuskümmend protsenti sotsiaal- ja ühtekuuluvusfondist suunatud majanduskasvu ja tööhõive suurendamisse, kriisi lahendamisse ning selle negatiivsete tagajärgede lahendamisse. kõik need investeeringud teevad tõeliselt suure vahe sisse nii Kreeka majanduse kui kodanike jaoks terve rida projekte, alates suurtest avalikest projektidest kuni väikeste kohalike ettevõtmisteni, püüavad parandada igapäevaelu Kreeka kodanike jaoks ning kõik see leiab aset väga keerukas arukas eelarve kohandamise ning majandussurutise kontekstis. viimase kuue aasta jooksul kaotasime kakskümmend viis protsenti SKT-st ja tööpuudus on kakskümmend seitse protsenti, noorte hulgas kuuskümmend neli protsenti Äh, vastavalt hinnangutele on struktuuri ja ühtekuuluvusfondide rakendamine loonud sada kolmkümmend viis tuhat kuni sada nelikümmend tuhat töökohta, aidates kaasa oluliselt tööhõive jõupingutustele kontekstis, kus tööpuudus on enneolematult kõrgele tasemele tõusnud. kui te võrdlete neid arve praegust võrdlete eh, vaesus- ja tööpuudusarvudega, siis need ei ole väga muljetavaldavad, kuid see näitab selgelt, et fondide kasutamine on suur, on vähendanud negatiivset mõju. kriisi algusest peale on ühtekuuluvuspoliitika olnud peamiseks avalike investeeringute allikaks Kreekas kuuskümmend viis protsenti eriti äh, avalikest äh, investeeringute programmist. erakordsed ajad nõuavad erakordseid meetmeid ning äh, struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondiga tõepoolest ka nii toimiti Kreekas. meil oli väga kiire vajadus kasutada olemasolevaid ressursse, et lahendada keerukas olukord ning teha seda maksimaalselt. seda on tehtud seotud äh, erinevate konkreetsete meetmete rakendamise läbi, VKE-de garantii, noorte garantii, äh, ümberprogrammeerimine ning kaasrahastuse määra suurendamine tänu Euroopa Komisjoni kaastööle ning muidugi tänu suurele toetusele, mida on üles näidanud Euroopa Parlament noorte garantiilaenud, et vähendada tööpuudust noorte hulgas ning aidata nendel saada töökogemust, mis ulat-, ulatub ühe miljardini ning mis on välja arendatud ühetekuuluvuspoliitika ja struktuurifondide poliitika raames tihedas koostöös Euroopa Komisjoniga selleks, et tagada ühe miljardi ulatuses toetusi ka VKE-dele on löödud ka vastav garantiifond, mille abil kasutatakse struktuurifonde eh, Euroopa Investeerimispangalt eh, Kreeka ettevõtetele. Eh, üks koma viis miljardit on neid laene ja kaasrahastus on tõusnud kaheksakümne viie protsendini ning meil on ka edasitöötajad top-up maksed, mis ulatub siis kaheksasaja nelja, kaheksasaja neljakümne miljonini kokku. ja samuti on oluliselt ähm, suurendatud tööhõivet. kõik need meetmed on aidanud Kreekal liikuda laua alumisest otsast, kui asi puudutab struktuurifondide kasutamist esimese viie hulka me oleme toetanud ettevõtteid ning inimeste tööhõivet. muidugi on endiselt väga palju veel ära teha selleks, et mm, Kreeka majandust tõeliselt konkurentsivõimeliseks muuta ning luua jätkusuutlikku majanduskasvu ja tööhõivet, mis on kooskõlas Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega. tänu Euroopa poolaastale. Euroopa poolaasta on loodud selleks, et me leiaksime koos lahendusi ning kõikide riikide jõupingutused saavad ainult koordineeritult ja ühtselt tuua kaasa soovitud eesmärke Eh, liikmesriigid on kokku leppinud iga-aastases eh, majanduspoliitika koordineerimise poolaastas, mm, mille järgi ühtekuuluvuspoliitikat eh, ühtlustatakse. kahjuks Kreeka ei ole selles dialoogis olnud osaline ja teised riigid, mis on pro-, päästeprogrammide osalised, ei saa konkreetseid soovitusi. ma loodan, et see menetlus äh, ei jää ähm, enam äh, siiski meist kõrvale ja me püüame äh, siin püüelda laiema Euroopa majandusjuhtimise suunas ning riiklikud reformiprogrammid peavad olema ühtlustatud ning peab tagama, et reformid liikmesriikides viiakse läbi vastavalt Euroopa poolaasta soovitustele. kriisi ajal ei saa lubada seda, et äh, jätkatakse samamoodi. eelarvepiirangute ajal on väga oluline kulutada iga eurot kõige arukamal võimalikul moel. kahe tuhande neljateistkümnest kahe tuhande kahekümnenda aastani on viidud sisse lisatingimusi, millele tuleb vastata enne, kui fonde saab kasutada selleks, et tagada, et investeeringud toovad endaga kaasa soovitud eesmärke. kahe tuhande neljateistkümnest kahe tuhande kahekümnenda aastani peab keskenduma samuti põhilistele prioriteetidele selleks, et saavutada kriitilist massi, et panustada majanduskasvu ja tööhõivesse riikide ees on erinevad väljakutsed ja Euroopa poolaasta soovitused, mida ma rõhutan, peavad äh, kaasama ka programmi aastad, äh, aasta, Euroopa programmi riike peavad keskenduma erinevatele vajadustele, Kreekas nüüd oleme hakanud nägema esimesi majandustaastamise märke, mis võivad meid viia äh, tunnelist välja. meil on endiselt veel palju ära teha, kuid võin teile juba praegu kindlusega öelda, et Euroopa Liidu eelarve koos ühtekuuluvusfondiga on üks põhilisi jõude olnud, mis on aidanud meid majanduskriisist välja. iga liikmesriik peab oma kodutöö ära tegema, õppima minevikus tehtud vigadest ning tegema parimaid võimalikke jõupingutusi käesolevate äh, fondidega vastavalt Euroopa institutsioonide soovitustele. samal ajal peaksid Euroopa institutsioonid jätma liikmesriikidele piisavalt paindlikkust selleks, et nad saaksid oma konkreetsetele vajadustele vastata ning äh, oma tööhõive potentsiaali rakendada, vältides samas dogmaatilist ja kitsast bürokraatlikku lähenemist. rohkem paremat Euroopat on meie kõigi eesmärk ja vastus kriisile Euroopa ja liikmesriikide parlamendid rakendavad oma õigusi ning ühendavad oma jõupingutusi selleks, et aidata kaasa parimale olemasolevate vahendite ärakasutamisele Euroopa eelarvest, nagu näiteks struktuurifondid ja ühtekuulmusfondid ning see toob endaga kaasa parema, rohkem kodanike vajadustele ning meie eesmärkidele suunatud majanduse. suur tänu! selle ettekande eest, mis oli väga selge ülevaade Kreeka majandusest ja jõupingutustest, mida on teinud Kreeka kodanikud ja ametivõimud ning milliseid edusamme on tehtud tänu parimale Euroopa fondide kasutamisele. annan nüüd sõna proua Maria del Mar Angulo Martinesele. palun, proua Gracias, señor presidente, muy buenos días. suur tänu, härra esimees, tere hommikust kõigile. esiteks tahaksin öelda teile aitäh, tõesti on väga hea võimalus arutada teie kõigiga nii olulist teemat, milleks on ju ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika eh, on ju lõppkokkuvõttes töökohtade loomiseks, majanduskasvuks ning riikide üksteisele lähenemiseks meie eesmärgiks on ju leida lahendus kriisile ning näidata, et Euroopa Liidu panusega ja väga euroopalikult on meil võimalik taastada majanduskasv, luues seeläbi ka uusi võimalusi ning tagades meie sotsiaalse mudeli kestmajäämine. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on meil nüüd uued eelarve väljavaated ning meil on ka väga teistsugused kogemused, me oleme näinud, et ühtekuuluvuspoliitika töötab, et struktuurifondid aitavad kaasa majanduskasvu taastamisele, on võimaldanud meil kriisist väljuda ning keskenduses just nimelt konkreetsete riikide erinevatele vajadustele ning ka erinevate piirkondade vajadustele. nii et tegemist on tõelise õppetunniga tulevikuks. ja kindlasti tuleks seda kõike nüüd ka lähemalt analüüsida. majanduskriis, mis kahtlemata oli kõige sügavam lähiajaloos, oli tõeliseks väljakutseks Euroopa Liidule. selle tagajärjed olid majandusele tervikuna hävitavad ning ka riigi rahandusele hävitavad. töökohad hävisid ja see nõudis otse ja koheselt, kohest reageerimist Euroopa Komisjon oktoobris, oktoobris kaks tuhat kaheksa ka sellele kohe reageeris läbi oma avalduse ja nüüd Euroopa Liidus hakati fondivahendeid kahe, kasutama viisil, mis arvestab ka liikmesriikide eelarve likviidsusprobleemidega. see, et see poliitika on osutunud edukaks, seda näitab ka see, et vahendite kasutamismäär on olnud väga kõrge samas äh, pakkus Euroopa Liit äh, abikõlbulikkuse osas äh, suuremat paindlikkust ning ühtlasi oli võimalik vahendeid kasutada suurema hulga algatuste ja projektide jaoks ning ühtlasi vaadati investeeringud ka teinekord ümber. meie kõikidest nendest vahenditest abi saime, suurem paindlikkus fondide kasutamisel on väga tähtis Äh, keskendudes just näiteks konkreetse piirkonna või konkreetse stru-, äh, konkreetse äh, sektori vajadusele, mis on eriti kannatada saanud majanduskriisis. ühtlasi oleme tuvastanud ka konkreetsed struktuursed puudujäägid loomulikult tööhõivepoliitika on kõige parem sotsiaalpoliitika üleüldse, see on sotsiaalpoliitika lahutamatuks osaks ja seega anname eriti hea hinnangu kõikidele nendele algatustele, mille eesmärgiks oli pakkuda just nimelt uusi töökohtade leidmise võimalusi. ja ka algatustele, mis suurendavad inimeste ettevõtlusvaimu ning samuti toetust erinevatele ettevõtlusprojektidele fookusega eriti just VKE-dele ning samuti ka FIE-dele. paljudes riikides, ka Hispaanias, on FIA, FIE-d näidanud tegelikult seda, et nad suudavad ka töökohti luua, kuid alati tuleb loomulikult lihtsustada ka nende ligipääsu laenuvahenditele. mitte ainult Hispaanias, aga Hispaanias kindlasti Äh, oli väga õige just kolmekümnendast jaanuarist kaks tuhat kaksteist äh, avaldus Euroopa Komisjonis, mil, milles öeldi, et eesmärgiks on soodustada töökohtade loomist, eriti just töökohtade loomist noortele. komisjon võttis endale ka kohustuse teha koostööd liikmesriikidega selleks, et veel kasutamata fondide vahendid oleks võimalik suunata noorte tööhõive soodustamisele ja VKE-de rahastamisele. selle algatuse ellurakendamiseks Hispaanias hetkel väga pingutatakse, on loodud ka spetsiaalne rakkerühm, kus on esindatud nii komisjoni äh, esindajad kui ka Hispaania riigi esindajad ja lisaks on loodud ka spetsiaalsed järelevalverühmad, mille eesmärgiks on äh, jälgida seda, kuidas Euroopa Sotsiaalfondi ja teiste Euroopa Liidu fondi vahendeid ka kasutatakse. eesmärgiks on võidelda ikkagi tööpuuduse vastu noorte hulgas ning ühtlasi toetada aktiivset tööhõivepoliitikat. teiseks suureks prioriteediks on äh, laenuvahendite andmine VKE-dele oluline on see, et seda soodustaks nii Euroopa Keskpank kui ka Euroopa Investeerimispank, kuid ühtlasi tuleb vaadata, milliseid võimalusi pakuvad näiteks vahendid nagu Jeremy või ka Jessica, mida Hispaaniast kasutatakse ära võimalikult suurel määral. loomulikult oleme me kasutanud ka võimalust näiteks Tehnoloogiafondi vahenditest rahastada suuri projekte. nüüd täna me räägime sellest, et me kõik ju soovime taastada majanduskasvu ning hakata jälle looma töökohti. loomulikult selline pühendumus on oluline, aga samal ajal on vaja tegutseda sidusalt ning ühtlasi ka otsusekindlalt ja seda kõikides eri liikmesriikides lisaks äh, väga olulisele eelarve konsolideerimistööle Hispaanias ning äh, riigi rahanduse korrastamisele ning finantssektori restruktureerimisele on vaja ka olulisemaid, olulisi meetmeid, äh, lisaks sellele, et me oleme ka rakendanud veel olulisi meetmeid ähm, riigi administratsiooni reformimiseks, oleme jõudnud nüüd teise põlvkonna reformideni, mille eesmärgiks on taastada laenuvahendite liikumine, ühtlasi ka töökohtade loomine ja seda läbi meie äh, tööstussektori restruktureerimise. rohkem kui kolm koma kaheksa miljonit töökohta hävis äh, Hispaanias aastatel kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist ja otsa said põhimõtteliselt pool miljonit erinevat äh, ettevõtlusvaldkonna algatust. nüüd meie peamiseks ees, vabandust, väljakutseks on luua töökohti. meil on sada nelikümmend seitse tuhat töötut, hetkel vähem kui aasta tagasi, aga endiselt on töökohtade loomine meie peamiseks väljakutseks ja just nimelt ka äh, restruktureerida seda äh, äh, tootlikku aspekti meie majanduses. noorte, noorte töökohtade loomise algatuse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta algusest, see on väga tähtis, ühtlasi ka äh, Äh, rahvusvaheline aspekt. nii et need on äh, Hispaania valitsuse peamised eesmärgid nii et loomulikult peavad tegutsema nii liikmesriigid kui teiselt poolt kindlasti ka Euroopa Liidu institutsioonid, me oleme täiesti teadlikud sellest, et majanduskasvu taastumine sõltub otseselt liikmesriikide korralikust poliitikast, Euroopa Liit aga saab võtta kasutusele ka konkreetsed meetmed, mis tekitavad sünergiat ning väga positiivseid mõjusid. Euroopa Liidu liit tegelikult on ju tugevam, kui ta suudab tõestada, et ta suudab pakkuda lahendusi konkreetsetele kodanike probleemidele. seega on minu arvates väga oluline see, et fondide vahendeid kasutatakse selliste algatuste jaoks, mille eesmärgiks on võidelda noorte tööpuuduse vastu või mille eesmärgiks on rahastada VKE-sid. me tahame konkreetseid lahendusi konkreetsetele probleemidele. ühtlasi on minu arvates väga tähtis ka paindlikkus ja võimalus fonde ümber suunata ning fondi vahendeid kohandada konkreetsetele vajadustele struktuurifondi vahendid äh, on paindlikumad äh, ja see tähendab ka seda, et nad on kasulikumad. Need peavad jõudma sihtkohani kiiremini. ja täpselt sinna, kus neid kõige rohkem vaja on. lisaks äh, oleme me näinud, et väga kasulikuks vahendiks, reageerides erinevatele majandusprobleemidele, on ka nimelt see, et Euroopa Liidu institutsioonid on ikkagi võimelised äh, majanduskriisi kontekstis midagi ära tegema. hetkel, kui neid reaktsioone oli kõige rohkem vaja, suutis Euroopa Liit tegelikult ka teha äh, kõike seda, mida vaja oli ning seega näidata, et Euroopa Liit on tõesti äh, teovõimeline ja ma arvan, et see on meie kõige positiivsemaks kogemuseks just tuleviku mõistes. ühtekuuluvusfondid ja nende kohandamine on vastanud üldisele nõudmisele, nimelt fondivahendite haldamise lihtsustamine, paindlikkus, mis võimaldab prioriteedid teatud hetkel ümber vaadata nii et kõik see on võimalik äh, nende fondide vahendite kvaliteeti tõsta ja seega me loodame, et need muudatused on püsivad. kallid kolleegid, ma usun, et me kõik oleme täiesti teadlikud sellest, et tegemist on kriitilise hetkega, siin on meil üks konkreetne prioriteet, nimelt tagada äh, meie majanduskasvu kestmajäämine ning luua töökohti ja selleks on meil ka väga väärtuslik instrument, nimelt ühtekuuluvuspoliitika. ühtekuuluvuspoliitika on täiesti tõestanud seda, et kõige raskemates kriisihetkedes muutustega, samuti äh, paindlikkusega äh, ja koordineerimisega ja seda kõike läbipaistvalt on, on see väga väärtuslik, kuid ühtlasi on võimalik tänu ühtekuuluvuspoliitikale hakkama saada meie suuremad, suurte väljakutsetega, nii et see on üks peamine õppetund kriisist. lõppkokkuvõttes tuleb Euroopa Liidu fondide vahendeid suunata ikkagi sinna, kus neid kõige rohkem vaja on, see on, ma arvan, ka meie panus Euroopa Liitu, aitäh! Merci, euh, ma chère collègue. suur tänu, proua senaator. tõepoolest, me mõistame paremini nüüd, kuidas Hispaania on kasutanud kõiki käesolevaid vahendeid, eriti just struktuurifonde läbi väga julgete sammude, mis, nagu te ütlesite, on kandnud ka vilju väliskaubanduses, kus on väga häid tulemusi saavutatud ning äh, samuti on hakanud see vilja kandma tööpuuduse vallas, mis on äh, Hispaania põhiliseks probleemiks, kuid selge on see, et äh, nendes riikides tehtud jõupingutused, mille kohta me oleme siin ettekandeid kuulnud, peaksid olema teistele eeskujuks ja ka minu riik peaks olema teistele eeskujuks ja nüüd annan sõna proua Birute Vesaitele, kes esildab Leedu parlamenti. Leedu lõpetas just Euroopa Liidu eesistumise ja tänu kellele viisime lõpule mitte ainult kahe tuhande neljat-, üheteistkümnenda aasta eelarve läbirääkimised, vaid ka terve mitmeaastase finantsraamistiku eh, läbirääkimised. suur tänu teile, eh, lugupeetud eh, parlamendisaadikud, daamid ja härrad. meil on hea, väga hea meel Leedu eesistuja perioodi positiivsete tulemuste üle. me saavutasime kõik soovitud tulemused. tänan teid koostöö eest ning sooviksin teile äh, palju edu, lugupeetud äh, Kreeka esindaja, selle, sest teie võtsite eesistumise meilt üle. Mm, see parlamentaarne nädal on suurepärane võimalus tugevdada parlamentide vahelist koostööd ning edendada poliitilist dialoogi. püüame seda kõike teha majanduse taastamise ning Äh, tööhõive arendamise kontekstis. väga oluline on seda teha vastavalt Euroopa poolaasta menetlusele, aidates kaasa demokraatliku legitiimsuse suurendamisele. mul on väga hea meel jagada teile teiega mm, Leedus kasutatavaid praktikaid. Äh, räägime mm, siis äh, erinevatest vahendite kasutamisest ning majanduse taastumisest. mis puudutab äh, vahendite kasutamist viimase rahastamisperioodi ajal, siin te näete, et Leedu on äh, liikmesriikide hulgas esimeste seas. Euroopa Liidu struktuuri abil Leedule ulatus kuue koma nelja miljardi euroni. üle neljateistkümne protsendi fondidest läks inimressursside arendamisse ning peamine osa, kuuskümmend neli protsenti rahastusest investeeriti majanduskasvu ja üle kolmekümne üheksa protsendi ühtekuuluvuse edendamisse. see tähendab siis keskkonnameetmetesse, kohalikku linnastruktuuri, kultuuripärandi säilitamisse, turismi edendamisse, avalike teenuste, tervishoiu ja hariduse edendamisse milline on siis äh, praegu operatiivsete programmide olukord? enamikul juhtudel on äh, kasutatud nende puhul Euroopa struktuuriabi, see tähendab, et mingisugust äh, mahajäämust siin ei ole. Euroopa struktuuriabi kasutati peamiselt Leedu ja muidugi kogu Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamiseks äh, lahendati äh, siin ka käibevara probleem sellega ja olukorda ning menetlusi vaadati läbi selleks, et vähendada nõudmist käibevara järele projektide rakendamisel siis äh, suurendati finantskorralduse meetmete rahastust, samuti suurendati rahandus, rahastamist äh, prioriteetsetes valdkondades nagu energiatõhusus, mis oli Leedu jaoks üks peamiseid eesmärke ehk täpsemalt äh, energia säästmine era- ning avalike hoonete puhul läbi soojustuse, siis üleminek fossiilkütustelt äh, taastuvenergiale, eriti läbi biomassi, äh, erinevate innovaatiliste tehnoloogiate edendamine, äh, teadusuuringud ning loomulikult ka oli üheks eesmärgiks regionaalne areng, sest ma olen täiesti nõus härra peadirektoriga, kes ütles, et äh, erinevate suurte linnade ning regioonide vaheline lõhe kasvab jätkuvalt nii äh, riikidesiseselt kui ka Euroopa Liidus kokkuvõtvalt. samuti mm, kasutasime lisameetmeid tööhõive suurendamiseks, eelislaenud, ühendasime finantskorralduse meetmeid riikliku rahastusega, rahastasime avalikke ehitustöid ning äh, rakendasime aktiivseid meetmeid tööturul. Te teate, et äh, meie tööpuudus on üle kümne protsendi, kuid selle kõrval on ka strukturaalne tööpuudus, sellepärast et tööturu ähm, meetmed ei ole kooskõlas kvalifitseeritud tööjõu olemasoluga. kuidas see kõik on siis Leedu majandust mõjutanud? SKT iga-aastane kasv on üks koma viiskümmend seitse protsenti kõrgem kahe tuhande neljandast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, see tähendab, et pisut kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine. kahe tuhande neljanda ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta vahel investeeritud liitid toovad kahekordset tulu läbi nominaalse SKT kasvu ning tööpuuduse määr peaks alanema neli koma kuus protsenti ning lisahoogu on andnud ka rahastusvahendid, mis võimaldavad vähendada investeeringute maksumust ning kaudselt suurendada erainvesteeringute väärtust. finantskriisi tõttu kasutati Euroopa rahastust selleks, et äh, vähendada selle negatiivseid mõjusid, ähm, aidati kaasa äh, töötute tööturule integreerimisele ja need põhilised valdkonnad, kus äh, elanikud on tundnud Euroopa fondide positiivset mõju vastav uuring näitab et, et viiskümmend kaheksa protsenti vastajatest tundsid Euroopa Liidu toetust transpordisektoris, kaasa arvatud siis ka infrastruktuuri puhul, kolmkümmend kolm protsenti vastajatest leidsid, et Euroopa Liit on neid toetanud hariduse vallas ja seitseteist protsenti leidsid, et äh, keskkonnasektor sai nendest fondidest kasu ainult. ainult kaks protsenti leidis, et Euroopa struktuuriline toetus on aidanud kaasa avalikule haldusele. millised on siis äh, põhilised faktorid Euroopa Liidu rahastuse tõhusa kasutamise puhul? kõigepealt ähm, keskse halduse ning, äh, keskne haldus ning riiklik äh, kontrollisüsteem kõikide operatiivsete programmide puhul peab olema üks äh, järelevalveamet, selge vastutuse jagunemine ning äh, institutsioonilist mm, korralduste muutmine võrreldes eelneva perioodiga, võrreld-, siis tuginedes kogemusele ning standardiseeritud reeglid ja menetlused. valmistame ette ka ähm, kütuse ähm, juhtmete projekte, valmistame ette riiklikud äh, strateegilised dokumendid õigeaegselt selleks, et oleks ähm, detailselt planeeritud investeeringud ning äh, valmistame projektid õigeaegselt ette. samuti on siin määravaks äh, Ähm, haldusmenetluste lihtsustamine, maksemeetodid peavad olema paindlikumad, peab olema projektide hindamine ning valimine, samuti tuleb projekti taotluste perioodi lühendada ning äh, kontrolliperioodi lühendada ja makseid tuleb teha lihtsustatud alusel, kas ühtse määra või fikseeritud äh, makseühikute põhjal, samuti on oluline finantskorraldusinstrumentide kasutamine ja loomulikult ka eh, IT-süsteemide kasutamine, näiteks eh, andmete edastamiseks kasutatakse elektroonilisi vorm, formulari ja IT-süsteem teeme, kasutatakse kõikide standardiseeritud haldusprotseduuride puhul eh, kõikide Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite haldamiseks. riskid siin on see, et kui läheneme perioodi lõpule, siis riskid sellega suurenevad ning eh, kui lükatakse sellega alustamine edasi, siis samuti riskid suurenevad. mis on siis võimalikud lahendused siin? Ehm, üleminekumenetlused, eeltingimuste seadmine strateegiate või strateegiliste tegevuskavade heakskiitmise puhul ning samuti riigihangete menetluse tõhustamine. peamised eesmärgid haldus- ja kontrollisüsteemi puhul on ähm, projektide jätkumine, protsesside lihtsustamine, ja menetluste või nõudmiste lihtsustamine, milleks on üles kutsunud ka komisjon meid ja IT-vahendite kasutamine. nii et need äh, tulemused, mida me oleme kõigele sellele tänu saavutanud, on järgmised. praegu on juba saavutatud äh, väga palju tänu Euroopa Liidu struktuurifondidele, üle saja seitsmekümne tuhande töötu ja töötuse ohus olevat inimest on kaasatud vastavatesse programmidesse ja umbes nelikümmend tuhat töötut on saanud vastavat koolitust, kaks koma kuus tuhat äh, toetuspaketti on äh, ant-, suunatud tudengitele, teadlastele ja muudele teadusuuringutega seotud inimestele. üle kahe koma nelja tuhande ettevõtte on saanud kasu innovatsiooni investeeringutest ja rahastusabi on antud viiele koma kaheksale tuhandele VKE-le. üks koma neli tuhat kilomeetrit on ehitatud uusi maanteid seitsesada seitsekümmend viis linna ja küla on ühendatud nüüd lairiba internetiühendusega. uuendati seitsesada kuutkümmend üheksat ehitist, mida kasutatakse avalike teenuste osutamiseks, sellised nagu koolid, lasteaiad, haiglad ja nii edasi ja üle seitsmesaja kuue kahekümne üheksa tuhande ehm, soojenduse kasutaja on ehm, saanud kasu ehm, energiatõhususe meetmetest. vee ning kanalisatsioonivõrgustikku on uuendatud kahesaja kolmekümne seitsmes piirkonnas ning kakssada nelikümmend kaks äh, prügimäge on kas suletud või puhastatud. ja äh, üleminek kõrgema äh, lisandväärtusega majandusele on olnud ilmselge ja see oli kõige olulisem meie jaoks. mis on siis järgmise eh, perioodi eesmärgid meie jaoks, kõigepealt arukas ja kaasav majanduskasv, teadusuuringute ja innovatsiooni edendamine, hariduse kvaliteedi parandamine, avaliku halduse parandamine ning digitaalühiskonna arendamine teiseks ähm, jätkusuutlik majanduskasv, mis tähendab siis äh, kaasaegse infrastruktuuri arendamist, äh, paremat äh, ärikeskkonda ning jätkusuutlikku ja tõhusat loodusressursside kasutamist ning kolmandaks lõpuks turvalisus ja kodanikuks olemise mõte mõiste Äh, tööhõive suurendamine, vaesuse vähendamine, sotsiaalse tõrjutuse vähendamine koostöös sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvusega. ma olen nõus sellega, et Euroopa Liidu struktuuriabi kasutamine peaks olema eesmärkidele suunatud ning stru-, struktureeritud mis tooks kaasa paremaid ja tõhusamaid töökohti meie kodanike jaoks. aitäh, proua senaator! palju õnne ka Leedule nende jõupingutuste eest, mis peaks järgmisena liituma Eurotsooniga. Mm, paljud parlamendiliikmed on soovinud sõna, annan sõna kõigepealt härra Godmanisele sest ta peab olema kaasatud äh, teise komisjoni töösse. jah, ma pean minema regikomisjoni hääletama, kuid tahtsin kõigepealt ähm, siiski äh, paluda teil kuulata, mis mul teile öelda on, eriti just äh, peadirektorit palun seda teha me oleme nüüd suunanud oma struktuurivahendid probleemide lahendamisele Äh, me kuulsime väga häid ettekandeid Kreeka ja Leedu poolt, kuid ikkagi on veel palju probleeme veel vaja ära lahendada. milline on siis seos eelarve komisjoni ja ühtekuuluvusfondi vahel peamiseks probleemiks on öö, äh, tülid, me võitleme veel suurendatud maksete eest, me ei ole neid saavutanud järgmiseks seitsmeks aastaks, kuid need, kes selle vastu on ja annavad meile ainult üheksasada kuus miljonit makseteks, kasutavad alati oma võimalust ära, mille, mille tõttu ei kasutata ära seitseteist protsenti ühtekuuluvusvahenditest ja küsimus on selles, kas me saaksime seda kuidagi parandada, see on suureks probleemiks. viimati Strasbourgis, kui me hääletasime erinevate komisjonide pädevuse üle, siis tegin ettepaneku öö, ähm, et regikomisjon võiks olla vast-, ta vastutab struktuurifondide eest, kuid ma pean oma ettepaneku nüüd tagasi võtma ja lõpuks kõikide nende vaidluste tulemusena otsustati, et mitte keegi fondide rakendamise eest ei vastuta, isegi raamatupidamise puhul. ma püüan teile esitleda teatud andmeid, ma arvan, et te ei ole nendega kursis. esimese det-, detsembri andmed kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on järgmised. ma tahaksin kõigepealt öelda kahte asja ja ma ei kasuta seda lähenemist, et me ei nimeta nimesid, aga inimesed tahavad täpselt teada, millised on struktuurifondide rakendamise tulemused? kui me võtame struktuurifondid ja ühtekuuluvusfondi koos, eh, siis ehm, eh, selle rakendamise keskmine määr on kuusteist koma kakskümmend üks protsenti ja neliteist riiki, mis moodustavad viiskümmend kaks protsenti, jäävad sellele keskmisele veelgi alla ning erinevuse parima riigi Leedu ja kõige halvema riigi Rumeenia vahel on kaks koma kuusteist korda, kakssada kuusteist protsenti ja kui me vaatame neid riike, kes on kriisis, kus on tõeline kriisiolukord, siis peame ütlema, et Kreeka on edukas olnud viiendal kohal seitsmekümne ühe protsendiga, Kreeka teeb siin head tööd, sama kui me vaatame Hispaaniat, kes on üheteistkümnendal kuuekümne kahe protsendiga pisut kõrgem keskmisest kuid kui me vaatame kõige halvemas olukorras olijaid, siis me näeme, et seal on Rumeenia ja Bulgaaria, nad ühinesid Euroopa Liiduga kahe tuhande seitsmendal aastal ja kuni praeguseni, ka seitsme aasta jooksul ei ole suutnud nad rakendada neid äh, fonde korrektselt. Nad on äh, rakendamises äh, väga kaugele maha jäänud, kaks koma kuusteist või kaks koma viis korda halvemini kui teised nii et äh, küsimus on selles, et äh, mitte keegi ei ole isegi regikomisjonis analüüsinud, miks see niimoodi on, miks nendes riikides on probleemid, mitte ainult neis kahes uues riigis, mis ei olegi enam nii uued, kuid kui te vaatate äh, ühtekuuluvus- ja struktuurifonde, siis te näete, et Itaalia on kahekümne kuuendal kohal ja seal on nelikümmend viis protsenti ainult struktuurifondidest rakendatud Slovakkia kahekümne neljas koht neljakümne kaheksa protsendiga Austria. Nad saavad väga vähe toetust, kuid nad on kolmekümne kolmandal kohal ja kuivõrd ükski komisjon ei ole siin vastutav, siis ma tahaksin Euroopa Komisjonilt paluda, kas te saaksite muuta oma poliitikat, tulge regi komisjoni, eelarvekomisjoni, selgitage, miks on nii palju probleeme ning öelge, kes on vastutavad, ei, ärge öelge, et kõik on hästi, kuid äh, probleemid üha suurenevad iga-aastase eelarve puhul. sotsiaalfondi olukord ei ole parem, veel, vaid veelgi hullem ja ma ei hakka ütlema siin ka, et Hispaania ja Kreeka on hästi toiminud, kui te vaatate, kuidas kasutatakse sotsiaalfonde. Hispaania on pisut keskmisest allpool, Kreeka pisut äh, keskmisest allpool samuti ning äh, ma pean ütlema, et need inimesed, need riigid, kus ei ole hästi toimutud, on Slovakkia, Küpros, Ungari, isegi Prantsusmaa, me räägime siin töötuse vastase võitluse programmidest ning parima ja halvima riigi vahel on kaks koma viis korda see vahe. ning äh, sotsiaalfond on pehme poliitika meetmed äh, ometigi ning viimane märkus peadirektorile kui meil ei ole äh, siin parlamendikomisjonides järelevalveõigust, siis palun akt-, tegutsege ise aktiivselt ning öelge, millised on probleemid, te ei ole seda kunagi varem teinud. Te olete lihtsalt üldiselt rääkinud, kuid meil on vaja probleem, probleemi haaval läbi vaadata, miks see nii on. ja teiseks, äh, esimees katkestab, vabandage, ka teised soovivad sõna. aitäh. vabandust, annan nüüd äh, sõna härra Andrei Galaševskile, kes on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 Poola on Euroopa Liidu vahendeid kasutanud edukalt. loomulikult on ka meil võimalik äh, menetlusi veel täiustada. regionaalminister äh, tegeleb nende küsimustega, kuidas struktuurifonde, ühtekuuluvusfondi vahendeid paremini kasutada. meil on äh, nende teemadega väga palju tegeletud ning fondide vahendite tõhus kasutamine on loomulikult äärmiselt tähtis, kuid tähtis on mitte kaotada silmist ka eesmärke, seda, milleks neid vahendeid vaja on ja milleks neid kasutatakse. ma sooviksin komisjoni esindajalt kuulda siinkohal täpsemaid selgitusi. ta rääkis tulemuslikkusest kahekümne aasta jooksul tehtust sellest, et kui e, avalikke vahendeid kasutatakse, e, siis tuleb pidas, e, pidada silmas eesmärke, kuid ma sooviksin kuulda komisjonilt konkreetsemaid sõnu. eesmärgid on olulised kahtlemata. me peame teadma, mille nimel me raha välja anname, just sellele tuleb rohkem mõelda väga palju vahendeid kasutatakse taastuvenergiale üleminekuks. samas me näeme, et osades liikmesriikides on siin tekkinud probleemid korruptsiooniga ning ka sellele tuleb pöörata tähelepanu ka traditsioonilisi energiaallikaid ei kasutata tõhusalt ma eh, sooviksin kutsuda üles nii liikmesriike kui ka komisjoni pöörama rohkem tähelepanu eesmärgide täpsustamisele. me peame oma vahendeid kasutama võimalikult tõhusalt. aitäh, nüüd saab sõna härra Cariello Itaalia parlamendist. Eh, suur tänu on väga tähtis eh, pidada silmas tingimuslikkust, nõudeid, mida me esitame. Eh, kui me räägime ühisvaluutast, eh, siis liikmesriigid loovutasid siinkohal osa oma iseseisvusest. see tõi kaasa terve rea kohustusi Euroopa Liidule loomulikult äh, ka liikmesriikidele, eelkõige just seoses äh, riigivõlaga. me peame pöörama tähelepanu investeeringutele, Euroopa Liidu dokumentides on pööratud sellele väga palju tähelepanu, räägitakse makromajanduslikust tingimuslikkusest äh, kuid liikmesriikide investeerimisvõimalusi ei tohi piirata. me ei tohi karistada neid liikmesriike, kellel on kõige suuremad probleemid. Nad, me peame aitama neil kasvupaktist kinni pidada ning eh, me peame analüüsima nende raskusi, me peame mõtlema, kus on võimalik leida rohkem vahendeid investeeringuteks just see peab olema eelarvepoliitika tuumaks. E, Euroopa Liit peab toetama just nimelt investeerimispoliitikat ja seda tingimusteta e, kui me räägime ühendusest, siis see peab tähendama ka usaldust. E, nõukogu peab looma stiimuleid investeeringuteks ning liikmesriikidel peab olema võimalusi selleks, et nad saaksid oma majanduse arengut elavdada, et nad saaksid kohapeal luua stiimuleid ning seda tuleb teha kooskõlastatult, pidades arves stabiliseerimise ja kasvupakti. stabiilsuspaktiga on seotud ka sisemisi probleeme, siin on väga palju aspekte, mida tuleb korraga silmas pidada. riik kes soovib investeeringuid elavdada, ei saagi praegu üldse iseseisvalt oma majandust juhtida. siin on vaja täpsemalt määratleda, millised volitused on liikmesriikidel ning investeerimispoliitikaks tuleb luua tingimusteta kõik võimalused ning sooviksin lisada veel, et Itaalias äh, on ära kasutatud viiskümmend kolm protsenti eh, kõikidest võimalikest vahenditest ning eh, see eh, tähendab seda, et vahendite kasutamise määr ei ole piisav, need on andmed puudutavad struktuurivahendite ärakasutamist. me loodame, et nõukogu annab võimaluse kasutada investeeringuid detsentraliseeritumalt. aitäh, nüüd saab sõna Helga Trüppel äh, äh, Euroopa Parlamendist. president Um, I would like to come back and quote uh, the director. suur aitäh, ma tahaksin äh, siin tsiteerida peadirektorit, ta ütles, et programmid peavad olema ikkagi strateegilised ja minu arvates strateegiline lähenemine üleüldse äh, Euroopa Liidu majandusele oleks see, et CO kahe äh, emissioonid seotaks lahti majanduskasvust loomulikult on energiatõhusus väga oluline majades ja nii edasi, aga ma räägin ikkagi lähenemisest, mille kohaselt ei oleks majanduskasv otseselt kuidagi seotud CO2 emissioonidega. nii et kui CO2 emissioone väga palju vähendada, kasutada rohkem taastuvenergiast ja energiat ja töötada energiatõhususe nimel, siis selles kontekstis ma tahaksin teada, kas te olete ka arutanud seda, et kas selline peaks olema see strateegiline lähenemine, kas kõige parem viis praegu majandusele läheneda on just nimelt kombineerida siis majanduskasv ja CO2 emissioonide lähen-, vähendamine. suur aitäh, Helga, sõna on nüüd Ivailo Kalfinil, samuti Euroopa Parlamendi liige. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, ma tahaksin tänada kõiki kolleege liikmesriikide parlamentidest, kes siia täna kohale tulnud on. meil on tõesti vaja väga erinevaid küsimusi koos arutada ja ka meie tegevust koordineerida. mina tahaksin keskenduda paarile küsimusele, mis tulevad arutlusele ka järgnevate kuude jooksul Need on küsimused, mille osas liikmesriikide parlamendid aspektid äh, on väga olulised, tegemist on siis Euroopa, Euroopa Liidu eelarve kui sellisega. nüüd esimene teema, nimelt eelarve paindlikkus. Te kõik teate, et eelarve on meil nüüd heaks kiidetud ja esimest korda ajaloos see on väiksem kui eelmine eelarve ja Euroopa Parlament selle eelarvega nõustus sellepärast, et siin on äh, sisse võetud mitmed paindlikkust võimaldavad aspektid. kõigepealt äh, äh, eelarve läbivaatamine perioodi keskel. Euroopa Parlament nõuab ja see on ka institutsioonide vahelises lepingus või kokkuleppes sees, nimelt et aastal kaks tuhat kuus, kuusteist vaadatakse eelarve täiesti uuesti jälle läbi nii et selline see menetlus olema peab ja siinkohal saavad oma rolli mängida ka liikmesriikide parlamendid. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on meil juba parem ülevaade majanduskeskkonnast, ehm, aastani kaks tuhat kakskümmend meil on parem ülevaade sellest, milline on olukord liikmesriikides, meil on ka uus komisjon uute prioriteetidega, ka parlament on siis juba ehm, uus ja liikmesriikide valitsused, vähemasti osa nendest võib-olla ei soovi sellist läbivaatamismenetlust aastal kaks tuhat kuusteist, aga mina paluksin liikmesriikide parlamentide toetust sellele ideele. teine küsimus, see puudutab Euroopa Liidu eelarve eripära, millest küll kunagi ei räägita, nimelt omavahendid. Euroopa Liidu eelarve allikas hetkel kaheksakümmend protsenti tuleb äh, liikmesriikidest ja vaid kakskümmend protsenti vaid äh, tegelikest omavahenditest. selline ei ole aga mitte aluslepingute vaimsus, nimelt Euroopa Liidu eelarve peaks olema hoopis äh, sõltumatum. Euroopa Parlament tõstatab omavahendite küsimuse mitte sellepärast, et eelarvet suurendada, vaid sellepärast, et see eelarve oleks sõltumatum äh, ja ühtlasi parandada ka liikmesriikide eelarve olukorda, sest et loomulikult kõik see, mis liikmesriikide eelarvetest kantakse Euroopa Liidu eelarvesse üle, läheb ju liikmesriikides kirja kui äh, eelarve puudujääk. nii et hetkel siis kaheksakümmend protsenti tuleb liikmesriikidest, kakskümmend protsenti omavahenditest, nüüd võib-olla siis oleks hea, kui see vahekord oleks näiteks kuuskümmend, nelikümmend seeläbi vähendatakse oluliselt survet liikmesriikide eelarvetele. nii et me ei räägi siis mitte siin maksukoormuse suurenemisest, vaid lihtsalt vahendite ümbersuunamisest, see võimaldab tagada selle, et Euroopa Liidu eelarve on iseseisvam ning ühtlasi on paremini teada, milliseks järgmine eelarve kujuneb hetkel Euroopa Liidu stru-, Euroopa Liidu eelarve struktuur ning selle rahastamisviis on selline, nagu minu Leedu kolleeg juba ka ütles, nii et me räägime siin kogu aeg ka sellest, mis on veel kulutamata eelmine makse oli üksteist miljardit äh, selleks, et veel maksmata arved tasuda ja see tuli ju otseselt liikmesriikides, nii et äh, just nimelt selliste asjade vältimiseks ongi vaja, et Euroopa Liidu eelarve oleks äh, täiesti sõltumatu iseseisev üksus. nii et selle kallal me tööd teeme, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal peaksid olema meil siis need võimalused juba olemas, aga igal juhul teema on väga tundlik nüüd äh, üks äh, uus tendents ka. nimelt Eurotsooni eelarve või vähemasti selline idee. nüüd paljud liikmesriigid on valinud valitsustevaheliste kokkulepete tee, mis Euroopa Liidu eelarvet, Euroopa Liitu tervikuna kahjustab väga tugevasti nii et kui nüüd siis hakatakse siin kasutama meetmeid, mis ei järgi mitte ühenduse meetodit, vaid tegemist on valitsustevahelise kokkuleppega, ehk siis see jääb väljaspoole Euroopa Liidu institutsionaalset raamistikku, siis see tegelikult lõhub seda Euroopa projekti tuuma. aga ühesõnaga, üheskoos liikmesriikide parlamentidega me peame tagama selle, et Euroopa Liidu eelarve oleks ikkagi Euroopa Liidu oma ja et see ei sõltuks mitte valitsustevahelistest otsustest. aitäh, kallis kolleeg! ma tahaksin rõhutada eriti just seda viimast punkti. läbirääkimites nõukogu ja Euroopa Parlament eelarveraamistiku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend üle Äh, suuri probleeme, nimelt paljud liikmesriigid nõudsid, et selleaastane eelarve oleks väiksem kui äh, siis eelmise aasta eelarve. Euroopa Liidu eelarvevahendid tulevad liikmesriikide eelarvetest ja kuna liikmesriikides pidi eelarvet väga tugevasti vähendama, nagu Ivalo Kalfin ka just selgitas, siis selle tulemuseks nüüd oligi see, et Euroopa Liidu ühine eelarve pidi ka vähenema. aga samas on väga üllatav kuulda teatud liikmesriikide esindajaid, kes tahtsid Euroopa Liidu eelarvet vähendada, öeldes, et me ei saa omapoolset, poolseid makseid suurendada, aga samal ajal nad toetavad uue ühise eelarve loomist, aga mis käiks siis ainult Eurotsooni riikide kohta miks seda tarvis on? nii et mis on, kuidas see erineb siis praegusest Euroopa Liidu eelarvest? kuidas seda Eurotsooni eelarvet rahastama hakataks? ükski fraktsioon või vähemasti suur fraktsioon siin Euroopa Parlamendis, kes ikkagi toetab Euroopa Liitu põhimõtteliselt äh, selle vastu ei ole, aga me peame ikkagi rõhutama järgmist, nimelt me ei mõista, kuidas on nüüd Euroopa Liidu eelarve rahastamine absoluutselt võimatu, aga nüüd justkui läbi ime ikkagi Eurotsooni eelarvet on võimalik rahastada seda teemat tuleb äh, arutada, seda tuleb äh, teha ka ülemkogus, äh, veidi seda juba tehtud on ja kindlasti tuleb seda küsimust käsitleda ka Euroopa Parlamendi valimiste käigus. nüüd on sõna härra Kasimir Skleinal Poola senatist, palun. suur aitäh. Poolas usume me, et pool, et Euroopa poolaasta järgmise paari semestri jooksul kindlasti muutub väga tõhusaks vahendiks, kuid samal ajal on ju liikmesriigiti majanduslik olukord väga erinev. seega kui me räägime siin koordineerimisest, siis tuleb arvestada nende eripäradega. härra Kalaševski rääkis näiteks CO kahe heidete vähendamisest Euroopa Liidu tasandil, ja ka liikmesriigiti. me peame aga tagama selle, et need suured õilsad eesmärgid Euroopa Liidu tasandil ei mõjuks negatiivselt liikmesriikidele. maksureeglid on ju samuti liikmesriigiti erinevad nii et kui me üritame siin kõike ühiselt teha või ühtemoodi teha, siis võib see liikmesriike väga negatiivselt mõjutada. Poola on üks nendest riikidest, mis saab kõige rohkem abi Euroopa Liidu fondidest ja jah, tõepoolest majanduskriis ei tabanud meid samamoodi nagu teisi liikmesriike. võib-olla me siis suutsime lihtsalt Euroopa Liidu vahendeid neid paremini kasutada. aga kindlasti mängivad Euroopa Liidu vahendid olulist rolli Poola majanduses ka tulevikus teistes liikmesriikides on suureks probleemiks tööpuudus. me oleme sellest täiesti teadlikud, Poolas see tööpuuduse määr ei ole küll nii kõrge nagu Hispaanias, aga probleemiks on see ikkagi. probleemis on aga, Poolas on ka üks konkreetne võib-olla uutele liikmesriikidele omane probleem, nimelt paljud töötajad lahkuvad Poolast ja suunduvad rikkamatesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja paraku ei võeta neid tihtipeale just entusiastlikult vastu, kuigi nad panustavad oma uue kodumaa majanduskasvu. kui Poola kõrgekvalifitseeritud, kvalifitseeritud töötajad Poolast lahkuvad, siis me jääme ju ilma väärtuslikest töökätest. nii et äh, see lahkumine mõjutab negatiivselt neid liikmesriike, kust inimesed ära lähevad Poolas oleme teinud tööd ka näiteks infrastruktuuri kallal, investeeringud selles sektoris. oleme üritanud koordineerida ka suuri infrastruktuuriprojekte Poolas. seega on võimalik Euroopa Liidu vahendeid kasutada Poolas väga positiivsetel eesmärkidel me räägime täna ka Euroopa Liidust, aga ärgem unustage meie partnereid ka väljaspool Euroopa Liitu. näiteks Ukraina. Kiievis leidis aset suur tragöödia alles hiljuti kuid me peame siiski toetama liikmesri-, vabandust, teisi riike, kus on käimas demokraatlikud protsessid ja seda nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikidest lähtuvalt. kahe minutiga on võimalik, on võimatu kõik ära rääkida, aga igal juhul suur aitäh kuulamast! suur aitäh teile, härra senaator, ja nüüd on sõna proua Nordenil Rootsi parlamendist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 me soovime toetada sellist poliitikat, mis tuleb kasuks kõikidele. me soovime eelkõige toetada neid riike, kes peavad maadlema suure noorte tööpuudusega. seetõttu ma leian, et väga oluline on toetada ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, sest just seal luuakse palju töökohti. struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid võimaldavad viia ellu niisugust poliitikat, mis tõepoolest lubab kasutada vahendeid just nendel eesmärkidel. selle poliitika tulemused on, need tulemused on tõepoolest väga positiivsed ning samas me näeme, et toetusmeetmeid tuleb veelgi tõhustada. väga heaks näiteks on siinkohal Leedu. me kuulsime Leedust väga palju positiivseid näiteid ning me hindame kõrgelt ka seda, kui on võimalik vahendeid paindlikumalt kasutada, toetades just nimelt väiksemaid struktuure, võimaldades neile paremat juurdepääsu, võimaldades neile vahendite pare-, äh, paremat ja paindlikumat kasutust. just äh, meie piirkondade ettevõtted on need, äh, kes on praegusel hetkel väga mures arengute pärast. ettevõtete esindajad ütlevad, et neil on väga raske saada juurdepääsu Euroopa Liidu vahenditele. Neil on raske vahenditele juurdepääsu saada, sest kõigepealt on vaja neil endal omakapitali teatud määral, neile kehtivad ranged nõuded neil on keeruline läbi murda bürokraatlikest tõketest. samas me näeme siiski, et olukord on paranenud. väga paljudel juhtudel on ette nähtud ka karistused, kui nõuetest kinni ei peeta äh, ning äh, me näeme ka, et vahel on vahendeid eraldatud vähem kui algselt ette nähtud. see aga põhjustab ettevõtetele väga suuri raskusi, sest nad peavad maksma oma taskust rohkem vahendeid, kui nad algselt on arvestanud. see summa, mis on omakapitali Euroopa Liidust eraldatavate vahendite vahel, on tihtilugu katmata. samas aga ilma VKE-deta ei ole meie majanduse areng mõeldav ning seetõttu tuleks meil karistuste osas olla ettevaatlikum. ma loodan, et ka äh, Rootsi suudab näidata üles suuremat enesekriitikat ning eh, arvestada positiivsete kogemustega, mida on saadud näiteks Leedus. Eh, meil on kindlasti võimalik veel väga palju ära teha. Eh, eelkõige just, mis puudutab neid aspekte. aitäh ja viimane kõneleja palun, Jüran Ferm Euroopa Parlamendist aitäh. kahjuks äh, oli mul muid kohustusi, ei saanud siin algusest peale olla ja need minu kohustused on seotud sellega, mida ütles Poola kolleeg, me oleme siin Euronosti kolleegidega täna ja meil on täna väga oluline kohtumine nendega kus käsitleme infrastruktuuri ja mm, kaubandusleppe küsimusi idapartneritega, kõik see on seotud Euroopa Liidu eelarvega. minu eelkõneleja ütles, et eh, eelarve läbirääkimiste jooksul on olnud väga palju pingeid ja kahtlemata see on tõsi, nii et tulevikus, kui me hindame mitmeaastase finantsraamistiku menetlust, siis me peame arvesse võtma neid põhjuseid, mis nende probleemide taga oli ja ma arvan, et paljud neist olid pigem poliitilised kui majanduslikud ja ma arvan, et need probleemid on võimalik ka tulevikus ületada. kui me räägime siin vahearuandest selle finants, mitmeaastase finantsraamistiku puhul, siis on siin palju asju, mida tuleks kaaluda. me me peame olema nõus nende institutsioonide ja riikidega, kes ütlevad, et peamiselt tuleb keskenduda nendele valdkondadele, kus on selge Euroopa lisandväärtus. kui meil on see lisandväärtus, siis tuleb seal olla veelgi ähm, kaugelepüüdlikumad kui praeguseni. vaatame ülemaailmset konkurentsi teadusuuringute vallas ei ole võimalik olla maailmas esirinnas ainult ühe liikmesriigi näol, vaid me peame seda tegema ühiselt. kahjuks praeguses olukorras on meil mitmeaastane finantsraamistik, mis tunnistab, milles on suurendatud rahastus teadusuuringutele, kuid seda alles kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast peale ja kuni selleni peame elama ilma mingisugusel eelarve kasvuta äh, ja minu jaoks on see poliitiline katastroof. kuid me saame vaadata ka naabruspoliitikat. meil on tohutud väljakutsed nii lõunapoolsete naabrite puhul, vaadake mm, näiteks äh, Genfi konverentsi, kas te usute tõesti, et me lahendame selle probleemi ilma olulise Euroopa panuseta? võtta sellise riigi ülesehitamisse nagu Süüria või Ukraina puhul saab äh, sama öelda või Moldova või Gruusia puhul, kas te tõesti arvate, et me pääseme sellest olukorrast välja ilma olulise Euroopa Liidu panuseta, aidates üles ehitada infrastruktuure, poliitilist tulevikku, kui meie seda ei tee, siis teevad seda teised ja sellel on omad poliitilised mõjud. nii et ma arvan, et väga oluline on, et me mõtleme Euroopa Liidu eelarvest ka niisugusest vaatepunktist lähtudes ning teiseks, kui me pöörame tähelepanu eelkõige nendele valdkondadele, siis teised valdkonnad jäävad vähem prioriteetseteks ning küsimus on selles, et mõne valdkonna rahastust tuleb muuta tõhusamaks ja liikmesriigid peavad vaatama, kuidas Euroopa Liidu eelarvet saab kasutada niimoodi, et nad saaksid võimalikult palju säästa. vaadake näiteks välisteenistust. mina olin üks äh, välisteenistuse raportööre välisasjade komisjonis ja uus äh, välisteenistus peaks muutma äh, liikmesriikide diplomaatilise teenistuse, diplomaatiliste teenistuste puhul äh, säästmise võimalikuks, kuid tegelikult on vaja neil hoopis rohkem inimesi selleks, et jälgida, mis toimub Brüsselis ja Euroopa välisteenistuse puhul, aga kui me seda korrektselt siin läbi viime, siis ma olen kindel, et siin on võimalus ka säästa. nüüd tulgem äh, selle juurde, et püüdkem läbirääkimisi muuta vähem pingeliseks ning loodetavasti tulevikus meil see ka paremini õnnestub. aitäh, Jüran, ma palun paneeli liikmetel vastata, alustame võib-olla komisjonist, äh, kellele esitati ka palju küsimusi, palun, härra peadirektor. aitäh, lugupeetud esimees, kõigepealt tahtsin tänada teisi paneliste ja neid, kes siin sõna võtsid selle tunnustuse eest mis te olete andnud ühtekuuluvuspoliitikale ja sellele rollile, mida ühtekuuluvuspoliitika mängib majanduskasvus ja tööhõive edendamises. ja tänan teid ka kriitiliste märkuste eest, sellepärast et selge on, et alati on võimalik asju paremini teha. näiteks äh, mitmed kõnelejad rääkisid vajadusest äh, menetlusi lihtsustada ja tõepoolest reeglid on keerukad kuid oluline on see, et kui meil on keerukad reeglid, siis peab olema ainult üks pakett neid reegleid, nii et viie struktuurifondi puhul rakendatakse samu reeglid, siin on mainitud äh, ühtset maksumäära ja teisi vahendeid, mis muudavad äh, fondide kasutamise lihtsamaks, kuid muidugi ei tohi unustada, et äh, peab tagama, et kulutused on reeglitega kooskõlas. ja ma ei ole nõus sellega, et kui keegi näiteks ei ole avaliku hanke reeglitest kinni pidanud, siis äh, ei tule siin mingisugust finantskorrektsiooni läbi viia, vastupidi, me peame tagama selle, et reeglitest kinni peetakse ja et raha korrektselt kulutatakse. kõigepealt siis, ähm, mis puudutab äh, vahendite kasutamist äh, kõigepealt siis äh, need äh, veel välja maksmata vahendid in RAL on täiesti normaalne asi investeerimispoliitika puhul, sest kuivõrd tegemist on investeeringutega, siis äh, saab seda teha mitme aasta jooksul, kuid me ei taha liiga suurt ralli siin ja me peame tagama selle, et rall on piiratud N pluss kaks, N pluss kolm. nüüd on sellest saanud siis N pluss kolm, mis kahjuks on ralli suurendanud, ma kuulasin väga tähelepanelikult neid märkusi, mis puudutavad makseid ja sellega seonduvaid surveid ja muidugi on täiesti äh, teada-tuntud fakt, et vahendite kasutamine erineb riigiti, kuid küsimus ei ole selles, et me ei oleks seda olukorda lähemalt kaalunud, kui me vaatame, miks vahendeid vähe kasutatakse, siis seda just äh, haldusvõimekuse puudumuse, puudumise tõttu rakendamise erinevates etappides, see algab sektoraalpoliitikast, teavet äh, veepoliitikast, transpordipoliitikast nii et tihtipeale ei ole seda võimekust olemas, siis äh, tuleb äh, projekti defineerimine, nende valimine, riigihange ja nii edasi. me teame, et need raskused on olemas, me tunnistame seda ja peadirektorina isegi kahaneva tööjõu puhul oleme saanud viimaste aastate jooksul saanud luua uue keskuse, mis on pühendatud just võimekuse ülesehitamisele selleks, et aidata just neid liikmesriike, mis on maha jäänud struktuurifondide kasutamise puhul selleks, et nende võimekust suurendada. me oleme otsinud otsinud abi ka rahvusvahelistest organisatsioonidest, nagu näiteks Maailmapangalt, selleks, et välja töötada sektoraalseid strateegiaid. seega ei saa öelda, et meie selle probleemiga ei tegele. järgmise programmiperioodi jooksul keskendume just nendele aspektidele, sealhulgas ka korruptsioonivastasele võitlusele siin mainiti ka vajadust näitajate järele tulemustele keskendumise puhul ma olen sellega täiesti nõus, me vaatame praegu liiga palju seda, kui palju vahendeid on ära kasutatud, kuid oluline on see, mida nendega on saavutatud tulevikus äh, on meil õigusraamistik, mis kohustab liikmesriike ja regioone raporteerima sellest, mida nad on saavutanud ning äh, see teave ka avalikustatakse, nii et kõik saavad kontrollida mitte ainult seda, mida on kulutatud programmide raames, vaid ka seda, mida on konkreetselt saavutatud. makromajanduslik tingimuslikkus, sellel teemal võiks terve koosoleku maha pidada, kuid äh, mina olen veendunud, et kui ühtekuuluvuspoliitika tahab mängida olulist rolli üldises majanduspoliitikas ja kui tahetakse jätkata ühtekuuluvuspoliitikaga kui olulise rahastamisvahendiga, siis peab see kinni pidama kolmnurga kolmest nurgast ja te näete oma koduriikides, et kui riigi rahastus ei ole korras, siis see ei aita kaasa majanduskasvule, nii et kui on kõrge võlamäär, siis on intressid kõrged, väikestel ettevõtetel on raske saada rahastust, nii et need kõik on omavahel seotud ja seda tuleb tunnistada. Te võite oh, olla kindlad, et meie sätted on ka sõnastatud seda kõike silmas pidades. ja lõpuks äh, majanduskasvu lahti sidumine CO2-st, kui ma äh, rääkisin prioriteetidest, siis ütlesin selgelt, et madala CO2 heitega majandus on üks neljast prioriteedist. nii et siin tahame keskenduda struktuurifondidele, sõltuvalt siis kategooriast, kuhu teie regioon kuulub ja kui me kontsentratsioonimehhanismi lähemalt vaatame, siis me näeme, et on olemas spetsiaalsed sätted CO2 heite vähendamiseks. nii et äh, teie eest hoolitsetakse uue äh, finantsraamistiku raames hästi, sest seal tagatakse, et energiatõhusus äh, ja ähm, et CO2 heite vähendamine oleksid tagatud, et äh, tagada majanduskasvu ja tööhõive kasvu. Need olid siis peamised äh, vastused nendele küsimustele, mis mulle suunatud olid. aitäh. Ähm, kas äh, Leedu esindaja sooviks samuti vastata, palun? aitäh, minu Poola kolleegid rääkisid ka Ukrainast ja Euroopa Parlamendi kolleeg mainis ka Ukrainat, ma ei kujuta ette idapartnerluse arengut ilma toetuseta Euroopa Liidu eelarvest ning seda tuleks kindlasti jätkata. tuleb jätkata läbirääkimisi Ukrainaga, toetust Gruusiale, sest kui me tahame demokraatlikku Euroopat, siis tuleb seda teha. olen nõus kolleegidega, kes rääkisid äh, reeglite lihtsustamisest ja menetluste lihtsustamisest ja mm, halduskoormuse vähendamisest ka äh, Euroopa Komisjoni poolt, sellepärast et äh, mõnikord loobuvad teadlased lihtsalt äh, struktuurifondide kasutamisest, sellepärast et see nõuab liiga palju aega ja ähm, teadusuuringutega edasiliikumine on olulisem kui menetlused ja ka riigihangete reegleid tuleks muuta sellepärast, et mõnikord on see karistuseks kohalikele omavalitsustele, kes struktuurifondides osalevad, sest äh, Äh, nende osalus jääb puudulikuks, eriti just äh, keskkonna valdkonnas. Hmm. mis puutub äh, tulevasse programmiperioodi, siis mina leian, et Euroopa taasindustrialiseerimine on möödapääsmatu, kui me tahame rohkem ja paremaid töökohti kuid taasindustrialiseerimise põhiprobleemiks on see, et uus tööstus peab tuginema teadusuuringutele ja innovatsioonile. ja see peaks olema põhiline tendents uue programmi perioodi jooksul ja ka energiatõhusus võrreldes USA-ga oleme nõrgemal positsioonil, sellepärast et energiaressursid USA-s on kaks korda odavamad kui Euroopas. nii et kus on siis meie konkurentsivõime? nii et energiatõhusus peaks olema põhiliseks eesmärgiks tulevase programmi perioodi ajal see oligi vist kõik, mida mina omalt poolt öelda tahtsin. aitäh, palun, Maria. suur tänu, härra esimees. räägin paar minutit ühest ideest, mis minu arvates on põhimõttelise tähtsusega ja millest siin paljud ka rääkisid, nimelt nende fondide tõhus kasutamine. siin öeldi seda, et kui äh, korrastatud, kui korraldatakse või kui korrigeeritakse riigi rahanduse olukorda, siis ei ole võimalik tagada majanduskasvu, päris nii see tegelikult ikkagi ei ole. ma tahaksin eriti rõhuda jõupingutustele, mida on tehtud eelarve konsolideerimise nimel paljudes riikides, muuhulgas Hispaanias, me oleme üritanud täita kõiki oma kohustusi ja tänu sellele tegelikult me just nimelt oleme jõudnud nende tulemusteni, millest rääkis komisjoni esimees. Nende fondide tõhus kasutamine nõuab ka seda, et liikmesriikide valitsused on enne ellu rakendanud juba vajalikud struktuurireformid. Hispaanias on neid sadakond, nii et meie oma kohustusi täidame ja me ei räägi mitte ainult finantssektori korrastamisest, vaid me ikkagi äh, räägime siin ka pensionisüsteemi jätkusuutlikkusest, haridussüsteemi parandamiseks, koolist välja langemise vastu võitlemisest, nii et kõik need reformid keskpikas ja pikas perspektiivis, kuid ka reformid, mis lühiajaliselt annavad olulisi stiimuleid in-, investeerimiseks ning ettevõtluseks ja võimaldab luua ka uusi ettevõtlusprojekte, nii et lõppkokkuvõttes ikkagi just nimelt tahame suurendada meie majanduse tootlikkust, sest meil on vaja ju taha, tasa teha need kaotatud töökohad. fondide tõhus kasutamine tähendab ka paindlikkust, kohanemisvõimet ning ümbersuunamise võimalust. Hispaanias oleme me seda väga palju ka kasutanud selleks, et keskenduda prioriteetidele, mis on hetkel kõige tähtsamad. oleme suunanud need vahendid just nimelt meie struktuursetele puudujääkidele, näiteks tööpuudus, eriti just noorte inimeste hulgas. nii et me oleme kasutanud ära kõik võimalused selleks, et laenu raha hakkaks jälle liikuma, eriti just VKE-de ja FIE-de suunal samas on ka tuleviku mõttes absoluutselt vajalik võimalus säilitada see paindlikkus, säilitada fondivahendite ümbersuunamise võimalus, sest et vaid nii ja kui sinna juurde lisada veel liikmesriikide struktuurireformid ja ühtekuuluvusfondide vahendid, on võimalik meie eesmärgid saavutada, nii et nii panustame me tulevikku, selles mõttes, et kodanikud saavad aru, et Euroopa Liit mängib nende elus suurt rolli ja suudab reageerida nende igapäevaprobleemidele, aitäh! Merci beaucoup! suur tänu! nüüd, kui te soovite veel vastata, härra Tsahinidis. suur aitäh! suur aitäh tänase konverentsi korraldamise eest ja suur aitäh kõigile neile, kes täna sõna võtsid ja ka kõikide rahvusparlamentide ning Euroopa Parlamendi esindajate sõnavõttude eest, kes rääkisid ühtekuuluvuspoliitika tulevikust. võimalik, et kõige suuremaks väljakutseks Euroopa Liidu ees järgnevatel aastatel on tagada vajalikud tingimused jätkusuutlikuks majanduskasvuks liikmesriikides, mis on ju eeltingimuseks töökohtade loomisele vaid nii on tõesti võimalik võidelda tööpuuduse vastu ja tagada ka sotsiaalne ühtekuuluvus. me peame võitlema nende riikidevaheliste erinevuste vastu ja seeläbi võitleme me ka tegelikult euroskeptilisuse vastu me oleme näinud ju, kuidas äh, on kerkinud esile äh, Kreekas muuhulgas äh, neonatslikud liikumised. me peame jääma väga ettevaatlikeks Euroopa Liidu vahendite kasutamisel, sest et need ei ole ju lõputud ühtlasi peame arvestama sellega, et sotsiaalse ühtekuuluvuse vahendid ei soodustaks vaid majanduskasvu, vaid panustaks ikkagi ka regioonidevahelisi ning riikidevahelisi erinevusi. rõhun sellele, mida eelkõneleja ka ütles, nimelt härra Defa, me ei ole suutnud piirkondade vahelisi erinevusi äh, ära kaotada, see peaks olema prioriteediks järgmisel programmiperioodil. tuleviku koostöö liikmesriikide parlamentide Euro, Euroopa Parlamendi vahel kindlasti saaks sellesse oluliselt panustada. Euro-, vabandust, Kreeka parlament selles suunas ka töötab. ja kindlasti on sellest kasu äh, sellistele arut-, sellistest aruteludest, nagu näiteks tänasest. suur aitäh teile, tahaksin veel kord äh, tänada kõiki äh, esinejaid ja ka kõiki neid, kes osalesid meie arvamuste vahetuses. me nägime väga selgelt, et on probleeme, mis on kõigile ühised. on ka teatud ootusi uue süsteemi suhtes, hoolimata sellest, et on üritatud süsteemi lihtsustada, mõned puudujäägid jäävad veel kestma ja nagu selgus muuhulgas Rootsi ja Leedu sõnavõttudest, siis me kindlasti saaksime siin inspiratsiooni parimatest tavadest teatud riikides. nüüd Euroopa Liidu kõige suurem pluss on ju see, et meil on võimalik teistelt õppida, võrrelda seda, mis toimub ühes riigis, mis teises ja mis kõige paremini toimub, aga paraku eh, enamasti me seda ei tee. tihtipeale Euroopa Liidus aruteludel, poliitilistel aruteludel räägitakse seda, et kas Euroopat on vaja rohkem või vähem, see on see kõige põhimõttelisem arutelu. samas me ei aruta piisavalt seda, kuidas paremini ära kasutada seda, et me oleme siin koos ühes liidus. valdkonnad, mis on liikmesriikide pädevuses, nagu näiteks majanduspoliitika, maksupoliitika, eelarvepoliitika, nendes valdkondades peame me paremini ellu rakendama seda, mis on Euroopa Liidu teha, aga teiselt poolt ka õppima sellest, mida ühes või teises liikmesriigis hästi tehakse, nii et sellised konverentsid nagu näiteks tänane kindlasti sellesse töösse panustavad. nüüd suur aitäh kõigile, teeksin nüüd ettepaneku teha väikese pausi ja kohtume kümne minuti pärast äh, täiskogu saalis, mis on siis kolmandal korrusel, aga teises hoones. seal olime me eile ja ka esmaspäeval ja siis teeme terve meie konverentsi äh, kokkuvõtted. koosolek on lõppenud